nutikannete piiramise direktiivi algsetest eesmärkidest ja oleme seda edasi arendanud ja ma loodan, et parlament hääletab selle poolt kolmapäeval. tänan teid. tänan teid ka, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub kolmapäeval eh, kell kaksteist. ja mul on kõigepealt äh, paar teadet teile, ma tahan teile teatada, et Saksamaa ametivõimud on esitanud taotluse võtta ära Elmar Brocki äh, parlamendisaadiku saadikupuutumatuses ähm, ja selle on esitanud ka prokuratuuri äh, vastavalt meie korrale, on see taotlus edastatud meie õiguskomisjonile, kes on pädev neid asju otsustama. Äh, juhatus on samuti saanud sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt ja ka liberaalide fraktsiooni ja fraktsioonilise sõlt-, äh, li-, fraktsioonilise liikumise liit-, liikmelisusest äh, äh saadikute sekretariaadilt äh, parlamentaaride, parlamentide vaheliste delegatsioonide nimekirja toimuvad muudatused ja me esitame need täiskogule ja kui vastuväiteid ei esitata äh, vastavalt tähtajale, siis me kiidame need heaks. järgmine päevakorrapunkt, üheminutilised sõnavõtud ma kutsun teid üles kinni pidama ette nähtud ühe minuti kõneajast ja eh, ilma pikema jututa annan sõna härra Mikoleskole. doresc să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu politizarea suur aitäh, proua president. mina tahaksin väljendada oma muret selle vastuolu üle, mis on seotud äh, Schengeniga, Schengeni piirkonnaga ühinemisega. Rumeenia on seda valmis tegema ja suudab täita ka tõ-, kõiki tehnilisi nõudmisi ning äh, seetõttu ei tohiks meie teel enam olla mingeid äh, tõkkeid. Rumeenia ei aita kaasa kurjategijate vabale liikumisele kuid äh, me ei soovi, et ähm, roomasid häbimärgistatakse, me ei soovi, et rumeenlasi nende pärast halvustataks. ja me soovime, et meie ühinemine Schengeni alaga otsast-, otsustatakse objektiivsete kriteeriumite alusel. suur aitäh, härra Kopp! proua Kopp, suur aitäh! siin ma NATO nõukogu istungjärk toimus just Lissabonis, meie jaoks on, ees seisavad uued, see on tähtis kogu Euroopa Liidu jaoks ja me peaksime kohanduma eh, Euroopa julgeoleku tagamise uute tuultega, me peame tagama läbipaistvuse, me peame aktsepteerima langetatud otsuseid, me peame arvestama sellega, et meil tuleb tegutseda ühiselt muuhulgas selles osas, mis puudutab poliitilisi aktsioone, sest vastasel korral me raiskame väga palju energiat ja algatusi. seetõttu on see väga oluline teha NATO-ga institutsionaalsel tasandil koostööd, omada tõepoolest toimivat konsultatsioonimehhanismi, mistõttu tahaksin paluda öö, et me sel teemal, nimelt NATO-Venemaa põhjalikumalt oma mõtteid vahetaksime, aitäh! härra Bolšoi, suur aitäh! mina tahaksin rääkida sellest, et kahekümne kaheksandal novembril toimuvad Moldovas valimised ning äh, viimase aasta jooksul on selle riigi reformimisel saavutatud suurt edu. mina usun, et Moldova on näidanud, et nad tahavad valida euroopaliku tee ning just sellepärast on see vabariik saanud meilt ka majanduslikku ja poliitilist abi. ma arvan, et lähipäevil näeme me, et Moldova soovib jätkata demokraatia ning äh, toimiva turumajanduse teel ning et ta jõuab äh, suurde Euroopa perre. suur aitäh teile, härra Triantafilides! καταγγείλω μια θλιβερή συμπεριφορά της γραμματείας της Επιτροπής Περιφερειών. Aitäh! ma tahaksin rääkida kahetsusväärsest äh, fotonäitusest, mille korraldas Kreenia äh, Äh, vallavalitsus, mida, mis tegelikult tänaseks on türklaste valduses. sellel fotonäitusel kujutatakse, kuidas kirikud ja muu kultuuripärand hävi-, hävineb. see linn on linn, kus elavad kristlased ja aga seal hävitatakse tahtlikult paljusid hooneid ja püütakse nende eh, kristlaste juuri sealt eh, lihtsalt eh, kustutada. see toimub kõik Türgi sõjaväe juhtimisel, toetusel ja mahitusel. Need on türklased, kes sinna sisse marssisid. ja on tõesti kahetsusväärne et äh, fotonäitust demonstreeritakse ainult vähestes kohtades. suur aitäh, kolleeg Patsam, palun. president. tänan, president. Iirimaa päästmine on ilmselt viimane samm euroalal äh, vaatamata võlakriisist, mis äh, Euroopa Liitu mm, kahjustab, äh, kuid äh, Dublinis tekkinud võlg on tekkinud halvast pangandusest. Äh, Portugal ei ole mõle, mõlemast kahjustatud, kuid siiski püüab pinnal ujuda. mis on nendel riikidel ühist? Nad ei ole sobivad meie ühisvaluuta jaoks, sest nad ei lähtu majanduslikus mõttes oma majanduse juhtimisel kes on Euroopa Liidu kõige äh, suurema heaoluga riigid, Norra ja Šveits. ja nad ei kannata siis, kui Euroopa Liit kogu projekti ähm, maha surub. Euroopa Liidu euroala kapital on ammendanud ja ainuke võimalus on jäänud Euroopa Liidu Euraasia Auser. tänan, härra Aarenhauser. Noh, aitäh. ka mina tahaksin rääkida paar sõna Iirimaast. nüüd praegu räägitakse, et Kelti tiigrist on saanud patsient. miks ta seda on saanud, asi on ikkagi rahvusvahelistes rahasüsteemides, selles, kuidas rahasid liigutatakse. asi on selles, kuidas era pangad, kommertspangad pumpavad rahasüsteemi, võttes väga suuri riske ja tekitades kunstlikult suuri võlakoormusi, tegemist on süsteemikriisiga, süsteemse kriisiga ja e, me, olukord ei parane sellest, kui me näitame iirlastele kogu aeg näpuga. meil on tarvis tingimata tagada e, avalik-õigusliku äh, äh, avalik-õigusliku süsteemi varustamine rahaliste vahenditega. aga selleks, et langetada väga tõsiseid otsuseid, peab olema inimestel piisavalt poliitilist söakust. aitäh! aitäh! härra Töökes, palun. aitäh, proua esinaine, kallid kolleegid minu meelest ei tohiks Euroopa Parlament unustada armeenlaste kallal toime pandud genotsiidi üheksakümne viiendat aastapäeva. tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmenda aasta otsust järgides peaks Euroopa Liit, Euroopa Parlament mälestama neid miljoneid armeenlastest ohvreid me ei eh, tohi unustada, et eh, kuriteo armeenlaste kallal genotsiid on tegelikult eh, kuritegu, mis on võrdses reas näiteks holokostiga, see on kuritegu kristlaste vastu, me peame mälestama neid ohvreid. kakskümmend kaks Euroopa Liidu liikmesriiki on tänaseks tunnistanud selle holo-, selle holokosti, armeenlaste kallal toime pannud holokosti asetleidmist, kahjuks aga mitte kõik. seetõttu ma pöördun president Puuseki poole, et ta näitaks üles initsiatiivi ja pöörduks Euroopa Liidu liikmesriikide poole selleks, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid eh, mm, tunnistaksid selle genotsiidi asetleidmist ja et me mälestaksime genotsiidi ohvreid, aitäh! aitäh!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 palgapoliitika on selline, mis just soodustab ajude väljarannanud noored õpivad vä-, välismaal, kuid Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei ole suutnud luua töökohti või inimesi koondatakse töökohtadel kuigi see eh, erakond peaks edendama Rumeenia ühiskonna arengut. ja ma leian, et Bukarest peab looma sellised eh, töökohad, kus noored eh, saaksid oma õpitud kogemusi ja oskusi rakendada ja ma tahan kasutada seda võimalust, et pöörduda ka üliõpilaste ühingute poole, ka välisriikide üliõpilaste poole, osutada toetust Rumeenia noortele. tänan ja järgmisena proua Bilbao. Gracias, presidenta los barcos pesqueros que suur tänu, president. Äh, kalalaevastikku on pidevalt rünnatud ja viimase kahe nädala jooksul on aset leidnud terve rida rünnakuid kalalaevadele ning piraadid kasutavad neid aluseid ründamiseks, mida nad on röövinud ja meie laevad on sattunud löögi alla, nad on kergesti haavatavad ja seetõttu neid on võimalik üle võtta, me pareme, me peame paremini koordineerima oma tegevusest, rahvusvahelised jõud ei ole sekkunud ja ei ole äh, tähelepanu pööranud hoiatustele ja seetõttu on vaja suuremat panustamist ÜRO poolt, rohkem vahendeid, me peame tõhusamalt blokeerima Somaalia rannikud ja me peame äh, võitlema piraatidega, sest need ründavad meie kalalaevu, meil on terve rida kokkuleppeid ja me peame tagama meie kalalaevade ohutus selles piirkonnas. suur tänu, järgmisena härra Rossi. president, ma tahan parlamendi tähelepanu juhtuda sellele, mis toimus kultuuriväärtuste edendamise näitusel Äh, kui äh, räägiti okupeeritud Küprose kultuuriväärtuste äh, see toimub seitsmeteistkümnendast kahekümne kuuenda novembrini. seitsmeteistkümnendal novembril pärast näituse avamist see DG kommunikatsioon, communication juht ütles, et nad peavad kohe selle näituse sulgema sest allkirjad fotodel olid teistsugused, kui oli varem kokku lepitud. kuid mina kooskõlastasin nende pildi allkirjade esialgse teksti ja tegelikult seal vahet ei olnud selle vahel, mis mulle näidati ja mis näitusel väljas pole. näituse kuraator pidi maha kustutama viited äh, Küprose okupeerimise türklaste poolt, ta sai sellise korralduse selle talituse juhilt, ma vestlesin talituse juhatajaga, äh, selgitasin asja ja äh, näitus taasavati seejärel ja ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et sellega rikuti liikmesriikide õigusi. järgmisena saab sõna härra Vadim Tudor. a devenit frontiera sălbatică a Europei. a fost rău cu dictatura comunistă, dar daamid ja härrad, kahjuks ei ole Rumeenia veel äh, maailma areenil äh, mingisugust positsiooni saavutanud, me elasime enne halvasti ja elame nüüd äh, samuti halvasti, sest meil valitseb endiselt maffia. viissada tuhat mõrva viissada tuhat mõrva, mida meil alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend ei ole lahendatud. Rumeenia on tegelikult organiseeritud kuritegevuse ja maffia paradiis. samuti õlmitseb seal pedofiilia ning ka teised kurjategijad tunnevad seal ennast väga julgelt. alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend on on mitmed inimesed seda pidanud justkui kur-, kurjategijate imedemaaks ning kahjuks on see nii tänaseni. viimastel aastal ajal ripub Euroopa üle kogu aeg üks tume pilv. valimistel võidavad äärmuslikud parempoolsed üha rohkem hääli ja neil õnnestub saada üha rohkem hääli, muuhulgas isegi Rootsis Pole ka ime, Rootsi öö, majanduslik olukord, majanduslik, ülemaailmne majanduslik kriis tervikuna, probleemid välismaalastega, see teravdab probleeme. see seab tegelikult aga ohtu nii demokraatia kui ka selle tulevikku, ma leian, et äh, need äh, suured parteid nagu Rahvapartei või Sotsiaaldemokraadid äh, peaksid tegema kõik selleks, et niisugused tumedad pilved Euroopa kohalt laiali ajada, selleks et me suudaksime lahendada migratsiooniga seonduva probleemistiku ja see tähendab seda, proua president, et me peame tõepoolest tulema välja tõsiseltvõetava initsiatiiviga selle selleks, et võidelda demokraatia ja äh, võõravaenulikkuse vastu? ma saan väga hästi aru, et minu riik on äh, praegu äh, nii-öelda sõjas tegelikult põhjustasid probleemi ju erinevate ettevõtete ja inimeste ahnus. ja nemad tuleb võtta ka vastutusele, kuid kriisi põhjustasid kindlasti ka pangandussektori nõrgad reeglid ja see tähendab seda, et ka teie vastutate. panganduse äh, stressiteste ei olnud alles kriisi ajal avanesid silmad. kuidas see niimoodi juhtuda sai? mina näiteks tunnen väga suurt viha, et Iirimaa on sattunud sellisesse seisu ja mul on hea meel, et kolleegid näitavad üles solidaarsust, et nad aitavad meil äh, seda kriisi kinni maksta. aga ma ei usu, et Euroopa Liit saab tulevikus samamoodi toimida. Iirimaa on suveräänne riik. Iirimaa ei saa hakata oma maksu poliitikat väikese rahvusriigina äh, muutma ainult sellepärast, et ta on Euroopa Liidu liige, aitäh! aitäh ka teile, proua Haakin, palun! suur aitäh, proua president, ka mina tahaksin rääkida sellest äh, kriisist, mis praegu on, kuid teisest äh, nurgast. täna me kuulsime Jean-Claude Trichet ning Olli Rehni rääkimas äh, sellest, et on äh, vaja äh, uusi fiskaalmeetmeid ning ta, ning nad rääkisid ka Iirimaast. kui me vaatame Eurobaromeetri viimast uuringut, mis täna välja tuli, siis me näeme, et rohkem kui kahekümne seitsmelt tuhandelt kodanikult Euroopa Liidus küsiti, mida tuleks edasi teha ning selles küsitluses osales tuhat iirlast. ühes küsimuses küsiti, et kuidas teie reastaksite erinevad võimalused kriisist väljumiseks. kakskümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu ning kolmkümmend kolm protsenti Iirimaa elanikest ütlesid, et riigisektori võlgad, riigisektori äh, kulusid tuleb äh, kärpida, kuuskümmend kuus protsenti Euroopa Liidu ja viiskümmend kaheksa protsenti Iirimaa elanikest ütlesid, et äh, tuleb tugevdada majandust küsiti ka seda, millised on poliitilised prioriteedid ning äh, pooled kõigist küsitletutest, sealhulgas iirlastest, ütleksid, et ütlesid, et kõigepealt tuleb tegeleda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega. see tähendab seda, et tegelikult arvavad iirlased sedasama meist kõik Euroopa Liidu elanikud, kuid meie ei tee piisavalt, et neid muresid äh, ähm, leevendada ja me peaksime nende asjadega rohkem tegelema. suur aitäh teile, proua Hakins, ja nüüd saab sõna härra Pätten. suur aitäh teile, proua president! homme on kahekümne kolmas november ja me tähistame nelja aasta möödumist Aleksandr Levinevko hukkumisest Londonis. ta mõrvati riigi poolt kinni makstud terroriakti käigus ning need kolm kahtlusalust, keda endiselt otsitakse, Sokolenko, Kutov on endiselt äh, Venemaal, need ei ole endiselt äh, kinni äh, võetud, kuid ohvri perekond ja ohvri perekond samas ei ole ähm, saanud mingisugust õiglast kohtumõistmist sellise vägivaldse kuriteo, vägivaldse surmajuhtumi puhul ei tohiks politsei suhtuda asjasse nii leigelt ja seetõttu kutsun ma Briti politseid üles võimalikult äh, kiiresti seda kaasust uurima, kõigepealt kindlaks tegema, milline oli ohvri surma tegelik põhjus ning seejärel alustama, alustama äh, ka politsei uurimust politseiuuringut, tegemist on ju mõrvaga, mis toimus äh, Briti pinnal, Inglismaa pinnal ning ohvri perekond väärib õiglust, aitäh! aitäh ja proua Sobolska! suur aitäh, äh, president, lugupeetud kolleegid! nädal aega tagasi andis äh, komisjon välja raporti Balkani riikide kohta kuid ei ole õiglane seada tingimusi riikidele veel enne, kui läbirääkimised on alanud ei saa öelda, et läbirääkimised ei alga, sellepärast et te pole täitnud neid tingimusi, mida esitatakse alles läbirääkimiste käigus. see ei ole Makedoonia äh, suhtes õiglane, rohkem kui kaheksakümmend protsenti inimestest käib ülikoolis, inimesed hakkavad õppima inglise keelt juba siis, kui nad on kuueaastased. komisjon ütleb, et Makedoonia on saavutanud edu ka võitluses korruptsiooniga, et äh, haldusreform on olnud edukas ning et Makedoonia on täitnud Kopenhaageni kriteeriumid. see tähendab seda, et ta on ära teeninud Euroopa Liidu liikmelisuse. me peame läbirääkimiste laua taga lahendama ka kõik lahendamata küsimused ja äh, siis andma Makedooniale selle, mida ta väärib, muidu kaotame me kõigi usalduse. aitäh! suur aitäh ka teile! aitäh, lugupeetud president. Cameroni kärpekava tähendab seda, et nüüd tuleb meil tegelikult äh, hakata äh, kinni maksma ka päästepaate, mis asuvad äh, seilama Inglismaa ja mandri vahel tegemist on ähm, ju ähm, kohaga, kus seilab viiskümmend, mida läbib viiskümmend tuhat äh, alust äh, aastas. ning äh, seetõttu on tegelikult päästepaatide küsimus väga oluline ja väga oluline on ka <clears throat> merekeskkonna kaitse aga seda tööd peaks tegema ikkagi riik, mitte erasektor. ja seetõttu me loodame, et komisjon seda küsimust uurib ja et äh, meil õnnestub vastu võtta integreeritud merenduspoliitika, mis on kõigi turvalisuse huvides. aitäh. aitäh, härra Utsas, palun. Grazie, president. Voglio portare a conoscenza dei colleghi. täna, president. mina tahaksin tõstatada küsimuse selles suhtes, et meil on kirjalik deklaratsioon kaheksakümmend seitse, kus on kirjas, et vesi on ühiskondlik vara, see on universaalne inimõigus ja veevarade kasutamine on kohalik avalik-õiguslik teenus ja see on valitsuse tegevuse aluseks. Need on põhimõtted, millest me peaksime lähtuma ja need on põhimõtted, mis sundisid tuhandeid itaallasi äh, allkirjastama rahvahääletusel äh, üleskutsed, et vesi on avalik hüve. see on äh, võitlus, milles peab osalema kõik. nimetatud deklaratsioon on leidnud toetuse kõikides fraktsioonides, sotsiaaldemokraatide, roheliste poolt ja seda on toetanud ka väga paljud parlamendiliikmed. selle eesmärk on koguda allkirjad vähemalt pooltelt parlamendiliikmetelt ja seeläbi deklaratsioon muutuks Euroopa Parlamendi ametlikuks seisukohaks, et vesi on õigus ja see ei ole kasumi teenimise eesmärk. tänan, järgmisena proua Makovei. alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. alegerea este între forțele pühapäeval toimuvad Moldovas parlamendivalimised, tehakse, langetatakse valik demokraatia ja kommunismi vahel ja see peaks olema võit demokraatlike jõududele, kes toetavad Euroopa integratsiooni ja see näitaks, et viimastel aastatel saavutatud edu jätkub. demokraatlik riigi juhtimine, inimõiguste täitmine ja moldovlaste heaolu on see, mille nimel tehakse tööd inimesed peavad ühendama jõud pärast valimised, pühapäevased valimised peavad olema vabad ja õiglased ja valijad peavad saama ka vajalikku informatsiooni kahe tuhande üheksanda aastal toimunud vägivallaaktid ei tohi korduda. demokraatlik valitsus ei saa tulla võimule hirmu ja pettuste läbi. inimesed, kes lähevad hääletuskastide juurde pühapäevale, peavad toetama demokraatlikke jõudusid ja meie peame näitama üles omapoolset solidaarsust. suur tänu, järgmisena härra Grandes la iglesia de nuestra señora del socorro y fueron asesinadas cincuenta y ocho personas. hiljuti rünnati Bagdadis ühte kohtunik-, äh, vabandust, kirikut ja terve rida inimesi sai äh, vigastusi, nende seas ka naised ja lapsed ja pelgalt sellepärast, et tegemist oli kristlastega. see ei ole äh, üksikjuhtum äh, äh,, on toimunud terve laine rünnakuid kristlaste vastu äh, islamiriikides Marokost, Türgis ja ka Nigeerias Kairos äh, tapeti mitmeid kristlasi äh, kirikus ja me pöördume üles president Buzeki poole, et äh, koostada ametlik deklaratsioon, et hukka mõista sellised terroristlikud aktid. sest kahtlemata nende tapmiste motiiviks oli asjaolu, et tegemist oli kristlastega Äh, me oleme argpüksid, kui me seda fakti ei kinnita. me ei tohiks unustada Oriana Falacit, äh, kes peaaegu visati surnuks kividega, kuna ta tõstatas selle äh, keerulise küsimuse Euroopas. suur tänu. proua Jotova. president, tänan teid haridus on prioriteetne valdkond strateegias Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ja meie kohustus on see strateegia korralikult ellu viia. kuid Bulgaaria valitsus praegu veel läbi äh, Euroopa vastast poliitikat teaduse ja uurimistegevuse valdkonnas Bulgaaria kulutab null koma kuus protsenti oma SKP-st teadus- ja arendustegevusele, Bulgaaria Teaduste Akadeemia keelustatakse, tegemist on institutsiooniga, eh, mis loodi juba Ottomani impeeriumi aegadel ja äh, mis on välja koolitanud rohkem kui viiskümmend protsenti Bulgaaria teadlastest, mis oli ülemaailmselt tunnustatud, kuid Bulgaaria valitsus ei leia võimalust äh, kriisist välja tulla ja on alustanud oluliste haridusasutuste sulgemisega. Tunund Anestein. suur tänu. järgmisena proua Tuun. aitäh, proua president tahaksin teie tähelepanu osutada sellele, mida teeb Euroopa Komisjon Euroopa Komisjon ei e, soovigi kaitsta autoriõigusi. möödunud nädalal olin avalikul kuulamisel, mis oli pühendatud selle teemale ja tegelikult on väga palju lahkarvamusi selles osas, mis puudutab autoriõiguste kaitset tegelikkuses. komisjon peaks tegelikult e, e, ennast oluliselt selgemini väljendama ta peaks näitama, äh, millega on tegu. nelikümmend protsenti Euroopas välja antavatest raamatutest tegelikult rikuvad autoriõigust. see tähendab, et äh, on vaja kiiresti astuda samme sellise olukorra lõpetamiseks ja minu arvates tuleks komisjonil selles osas nii mõndagi ära teha. aitäh! kui me räägime demokraatlikust osalusest, siis see on üks Euroopa Liidu üks alataladest. selle üle käib kannakas praegu juba enam kui kuue aja vältel töötajaskonna võitlus tööandjatega. kahjuks tööandja aga ei ole valmis metallitöötajate ametiühinguga sel teemal läbirääkimisse astuda. ametiühingu töötajaid ja ametiühingu tegelasi püütakse hirmutada ja seetõttu tahaksin ma pöörduda tööandjate poole, pöörduge tagasi läbirääkimislaua taha, sest kui te survestate ametiühinguid, siis see loob sotsiaalse hirmuõhkkonna, niisuguse hirmu koht, ei ole aga, kohta ei ole aga Euroopas, see kahjustab meie demokraatiat. aitäh. kolleeg Preda, palun. Euh, kaks sõna presidendivalimiste kohta elevandiluurannikul, sest mina osalesin valimiste äh, vaatlemise missioonil ning äh, vaatlejaid oli kuuest erinevast äh, riigist, nad saabusid alates oktoobri lõpust. esimene äh, valimiste voor toimus oktoobris, aga tulemused loeti kokku küllaltki aeglaselt, sellest hoolimata mingeid erilisi rikkumisi ei esinenud. teine voor algab järgmisel pühapäeval ja kampaania kulgeb nüüd palju jõulisemalt. vähemalt nii kannavad ette meie vaatlejad, kelle tööd on äh, ka segatud ja takistatud, nende töö seisneb selle kampaania jälgimises. ja meie oma tööga peame äh, tagama selle, et teine voor saaks rahumeelselt toimuda. nii et äh, valimiste vaatlejad teevad tähtsat tööd kuni selle pühapäevani ja tegelikult ka pärast seda, aitäh! aitäh ka teile. ja me läheme nüüd äh, edasi äh, digitaal, küsimustega digitaalajastu ava-.